Meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma palun teil oma kohtadele istet võtta ma tahaksin avada kuulamise, kus toimub äh, komisjoni asepresidendi välisasjade kõrge esindaja kandidaadi proua Mogherini kuulamine. proua Mogherini, ma tervitan teid siin kogu südamest ja ma rõõmustan juba ette selle arutelu üle ja te olete meiega kõnelenud ka Itaalia eh, eesistuja eh, ülesannete raames ma tahaksin teile öelda, et eh, kodukorras on kirjas, et parlament kuulab volinikukandidaade üldiste pädevuste raames, kuulab ja hindab nende teadmisi oma tulevasest pädevusvaldkonnast, hindab nende suhtlusoskust ja muud ja mm, Ahvet on osaliselt ette valmistanud ka äh, kandidaadi äh, küsimustiki, millele ta on vastanud. ma tahaksin teile tuletada meelde seda struktuuri, mis meil siin täna kuulamisel on. Äh, see on sarnane kui siis, kui meil toimus kandidaat Haani kuulamine. kõigepealt saab kandidaat viisteist minutit avasõnavõtuks ja siis eh, eh, kuulamise lõpus on tal kümme minutit eh, veel lõppsõnaks ja meil on mitu küsimuste vooru, esimeses voorus saavad sõna koordinaatorid ja siis teised. kõigepealt saavad sõna üksteist kolleegi ja seal on struktuur selline, et üks minut küsimust, vastus poolteist minutit, lisaküsimus pool minutit ja siis lisavastus üks minut, üks küsimus. ja teises ringis on siis küsimuse jaoks üks minut ja vastuse jaoks kaks minutit. kokku nelikümmend viis küsimust. kõneaja panid paika fraktsioonid ja ma tahaksin öelda, et kõik peaksid kõneajast ka kinni pidama vastasel korral satume me raskustesse, aga ma arvan, et äh, volinikukandidaat Haani kuulamisel läks meil väga hästi. Äh, nagu te mu häälest kuulete, siis äh, mul on veidi raskusi kõnelemisega ja kui inimesed liiga kaua täna sõna võtavad, siis ma neid äh, nii-öelda segama ei hakkagi, vaid võtan kohe mikrofoni ära. nii et võtke arvesse siis minu hääle olukorda äh, ja ähm, ma usun, et me kõik oleme nõus, et me teeme seda siis selliselt äh, ja ma arvan, et kui me sellest reeglist kinni peame, saame asju hästi ajada. pärast arutelu saab siis äh, äh volikogu kandidaat viiskümmend kümme minutit nüüd äh, lõppsõnaks ja pärast seda võtan mina kohtumise kokku. proua Mägirini. meil on väga suured ootused äh, teie ametiajaga seoses ja viimase viie aasta jooksul oleme me välisteenistuse välja töötanud ja meil on ka nii-öelda proovipoliitika, mida ma tahtsin siis niimoodi nimetada, mis on nii-öelda kolme eh, mütsipoliitika, kui nii võib öelda, ja eh, komisjoni eh, asepresident siis, siis täieõiguslik volinik välisküsimuses ja lisaks sellele kolmandaks mütsiks siis nii-öelda äh, Äh, tuleb ära kasutada äh, välisteenistust, mis on äh, üles ehitatud selleks, et see komisjoni ülesannetega kokku tuua ja olukord on selline, et me peaksime nii palju väljundit suutma toota, et, et see väljund oleks tõesti pädev meil on vaja seda kõike erinevates valdkondades, eriti kus on vaja äh, konsensuslikku otsustamist, äh, selleks, et äh, järjest ohtlikumaks muutuvas maailmas oma kodanike huve kaitsta ja et rahu ja julgeolekusse, rahusse ja julgeolekusse panustada meie naabrusesse ma arvan, et äh, te olete väga põneval ajal saadnud võimaluse äh, sellesse ametisse astuda ning äh, meil on väga palju küsimusi, mis puudutavad ka mm, parlamendi õigusi selles välispoliitilises mängus, nagu öeldud, siis välispoliitika puudutab siis täidesaatvat võimu ja on sellega seotud, aga parlament on kontrollifunktsiooniga ja parlamenti tuleb konsulteerida lisaks sellele me ratifitseerime siin ka mm, lepinguid, mis on sõlmitud ja tegeleme eelarveliste küsimustega ma olen optimistlik pärast neid arutelusid, mis meil on olnud, et me jõuame lõpptulemuseni, mis on mõistlik. Te peate ka teadma, et me väärtustame seda, et kui me räägime välisteenistust, see personalist, siis meie pooldame ühe kolmandiku, ühe kolmandiku, ühe kolmandiku reeglit ja ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, välisteenistuse äh, tipus äh, on ka üks juht, kellel on Euroopa Parlamendi taust ja ma arvan, et meil on sellega seoses hea alus mõistlikult oma tööga alustada ja me oleme valmis Mm, konstruktiivselt tööd tegema. proua Mogherini, teil on sõna.